Kolleginnen und Kollegen, entschuldigen Sie, ma zu spät komme, ich stand tere hommikust, kolleegid, vabandust, et me, me hili-, hiljem alustame, meil toimus siin, siin saalist väljas arutelu Ukraina ja Gruusia valimisvaatluste teemal. peasekretär otsustas esimeste konverentsil selle kohta kirja saata. ja me jõudsime nüüd siin koridorides äh, kompromissile lood- ja loodetavasti esimeste konverentsil läheb nüüd kõik korda. alustagem koosolekuga. päevakorra kohta on teil midagi öelda? protokollid on teil läbi loetud kui te olete neid lugenud, kas seal on midagi, millega te pole nõus? ma arvan, et kas te olete neid, kas te olete nendega nõus või te ei ole nendega, neid lugenud üldse. olgu, päevakorrapunkt neli. arutelu Filippo Grandiga, kes on ähm, ÜRO Pakistani põgenike, Palestiina põgenike abi- ja tööorganisatsiooni peavolinik. minu arvates praegune arutelu on väga oluline äh, ka üldiselt põgenike olukorda silmas pidades ning võttes arvesse ka seda, mis seal piirkonnas praegu toimub eriti pidades silmas, et äh, väga palju halbu uudiseid tuleb praegu Süüriast, see langeb ka teie mandaadi alla ja see kindlasti puudutab teie tööd. vahest annate meile sellest ülevaate, eile ma lugesin, et kakssada viiskümmend tuhat äh, Süüria põgenikke on Jordaanias, sada tuhat Türgis või selle piiridel ning umbes ja, ja tuhanded ootavad piiridel veel ülepääsu, seega sõda on väga ohtlik. vahest siis selgitada, mis seal täpselt toimub. ja kuidas see puudutab ka nende etniliste gruppide ümberkujunemist. paljud nendest äh, etnilistest gruppidest seal piirkonnas on äh, katastroofilises olukorras, nad kardavad oma elu pärast ja tulemus võib tegelikult olla ju isegi see, et terve see riik kukub kokku. sellest me siin täna räägimegi. mind ennast igatahes hämmastab see, kui piiratud me poliitikuna, poliitikutena oleme meie äh, võime leevendada nende inimeste kannatusi on ka väga piiratud. võttes seda kõike arvasse, on mul väga hea meel, et te siia tulite ja võttes arvesse seda morni olukorda, peame me äh, seda küsimust lahkama väga tõsiselt. minu südametunnistus on küll mures. milline on teie lähenemine? suur tänu, härra esimees kahjuks minu sõnad arvatavasti teie tuju paremaks ei tee. eelmine kord käisin ma teie komisjoni ees aasta aega tagasi. ma arvan, et meie volinikud oleme üsna harjunud sellega, et me räägime unustatud küsimustest, aga nüüd tuleb tunnistada, et viimase aasta jooksul, kus ma teiega pole kohtunud, on Palestiina põgenike küsimus veelgi rohkem unustatud. võttes arvesse ka praegu, praegu väga keerulist äh, regionaalset konteksti, millest ka härra esimees rääkis. täna sooviksin ma rõhutada rohkem kui kunagi varemgi seda, et Palestiina põgenik isikud, äh, keda on viis miljonit umbes Lähis-Idas, on füüsiliselt lõksus kohtades nagu näiteks Gaza või ka järjest rohkem Süürias ning ka poliitiliselt lõksus selles patiseisus, äh, kust ei suudeta välja rabeleda. võib-olla ei ole need kõige halvemad ajad äh, Palestiina inimestele viimase kuuekümne, seitsmekümne aasta jooksul, aga viimase ajaloo, viimase aja jooksul pole võib-olla nende olukord olnud kunagi nii stagneerunud poliitiliselt. Palestiina äh, rahuprotsess ei ole kuskile jõudnud, Palestiina riigi tunnustamisega pole ka kuskile jõutud. jõutud pole ka kuskile poliitiliste vastaste, vastasseisude lahendamisele Palestiina sees kahe poliitilise grupeeringu vahel. Palestiinas praegusel hetkel on väga näha, väga vähe näha mingi, midagi helget tulevikus. ning meie rahvusvaheline üldsus justkui oleme rahul selle niinimetatud status quo'ga Palestiina ja Iisraeli konfliktis. Status quo tähendab ju seda, et kui te olete palestiinlane ja elate näiteks lääne kaldal, siis tegelikult ei ole see üldse status quo, sest teie õigused, teie õig-, äh, teie õigused ka maale, maaomandile vähenevad igapäevaselt, seega status quo'st me tegelikult rääkida ei saa palestiinlased on ümbritsetud sellest stagnatsioonist, eriti Palestiina põgenikud. kogu see piirkond on väga dünaamiline, nagu te väga hästi teate, mõnes mõttes positiivselt, mõnes mõttes negatiivselt dünaamiline, Süüria puhul ka traagiliselt dünaamiline. aasta aega tagasi, kui me kohtusime, siis eh, lähi-, pakkus Lähis-Ida dünaamika päris palju positiivselt. praegune dünaamika, eriti Süüria olukord, mida juba mainiti, näitab aga, et on palju murettekitavamaid suundumusi. kui te olete haavatav inimene praegusel hetkel Lähis-Idas ja Palestiina põgenikud pärast kuutekümmend aastat on endiselt haavatavad, siis on teil eriti suur oht langeda ebastabiilsuse ja vägivalla ohvriks mis äh, eriti selgelt paistab praegu silma Lähis-Idas piirkondades, kus Palestiina inimesed elavad. seda on juhtunud Palestiina põgenikele põge-, viimasel kuuekümnel aastal korduvalt, näiteks äh, Liibanoni äh, kodusõda, esimene äh, lahesõda, must september näiteks ning nüüd kordub see kõik Süürias kõigepealt ennem Süüriast rääki-, rääk-, rääkides tahaksin ma mainida mõningaid väiksemaid aspekte, mis näitavad selgelt, kuidas Palestiina inimesed Lähis-Idas järjest marginaliseeruvad. kõigepealt Gaza. paljud teist on seal käinud, kuuldavasti mõned teist lähevad sinna jällegi üsna pea. ma olen, mul on selle üle väga hea meel. minu arvates on Gaza praeguseks hetkeks juba kahjuks unustatud kriis minu arvates on Gaza sümbol sellest, kui palju Palestiina ja palestiinlaste kannatused on rahvusvahelise üldsuse silmist kadunud. kaks tuhat üheksa aasta, aasta lõppes sõda, oli, oli sõda, aga see oli ainult kolm aastat tagasi. ning meie agentuur ei leidnud teed äh, selleks kuidas suunata rahvusvahelise üldsuse suur abi, mis meieni jõudis ka Gazasse tegelikult, kaasa arvatud ühele miljonile põgenikule, kes seal elasid toona. täna on meil olukord, mis ei ole tegelikult eriti muutunud. me ei suuda rahastada isegi kõige lihtsamaid, elementaarsemaid programme, nagu näiteks toiduabi või muud elementaarsed abiprogrammid, mida sealsed inimesed, kes blokaadi all kannatavad, vägagi vajavad. minevikus te olete vast kuulnud seda ka ja teie, kes te olete seal käinud, olete ka näinud, et meil oli suurepärane ka-, kaasaprogramm suvemängud, kus me suvel siis pakkusime lõõgastust veerandile miljonile lapsele kaasas aga me pidime selle lõpetama, sest kui meil oli valida suvemängude ja toidu vahel, siis me kahjuks pidime ju valima toidu ja isegi sellega pole asjad kindlad. ma ei tea, kas te olete seda näinud, kui ei, siis ma soovitan teil seda uurida. eriti kui te lähete Gazasse lähiajal, see on ähm, raport Gazast kahe tuhande kahekümnendal aastal, see raport ilmutati ÜRO poolt mõni päev tagasi ning seal ennustatakse siis, milline peaks kaasa välja nägema paari aasta pärast. see ei ole just väga meeldiv lugemine. seal analüüsitakse täpsemalt kolme-nelja valdkonda, mida eriti mõjutab see endiselt kestev blokaad. eriti majandus, infrastruktuur, vee kvaliteet ja inimeste võimalus vabalt Gazast äh, sisse ja välja käia Te vahest olete kuulnud, et paar päeva ta-, tagasi pani üks noor palestiinlane ennast põlema, see on veel üks näide sellest väga sümboolsest aktist Araabia maailmas ning ta tegi seda meeleheitest, selle, mis tuleneb sellest, milline oli tema ja tema pere olukord. kahjuks järgesid talle kohe kaks äh, inimest veel, õnneks nad äh, läänekaldal küll ei surnud Gazas loodeti vägagi, et Egiptuse olukord mõjutab positiivselt ka Gazat. võib-olla toimub see tulevikus, aga kahjuks ja mõistetavalt keskendub Egiptus praegu oma sisemisele üleminekule. Gaza ei ole veel muutunud Egiptuse prioriteediks võib-olla siin me peame just mõtlema, et tuleks leida toetust selleks, et saavutada poliitiline leppimine ja et parandada kaasas elamistingimusi. loomulikult see pidev vaesus ja kaasasektori marginaliseerumine tähendab seda, et need grupeeringud, kes eksisteerivad kaasasektoris ning kes soovivad ära kasutada seda frustratsiooni, tegutsevad endiselt me mõistame hukka ja tunneme muret näiteks ka rakettide üle, mis saadetakse Gaza sektorist Lõuna-Iisraeli, me oleme mõistnud hukka sellised vägivallaepisoodid. aga me väidame endiselt, et see blokaad pikemas perspektiivis ei aita kaitsta nende, selle piirkonna riikide turvalisust. eriti puudutab see Iisraeli ja Egiptust ärge palun unustage, et Gaza sõltub endiselt majandusest, mis kas põhineb äh, äh, salakaubandusel tunnelite kaudu või subsiidiumitel rahvusvahelise üldsuse poolt läbi erinevate abiprogrammide. see ei ole pikemas perspektiivis kestlik ja sellest räägib väga selgelt ka Kaasa kakskümmend kakskümmend raport. ning täna, praegusel hetkel on meie agentuuril keeruline jätkata oma programme kaasas ning see näitab jällegi, et see olukord, kus need poolteist miljonit inimest Vahemere kaldal elavad, ei ole jätkusuutlik. pidage meeles, et meie agentuur hoiab elus kahte kolmandikku sealsetest inimestest äh, läbi abiprogrammide niisiis ähm, on nende inimeste tulevik tõesti ohus. samas läänekallas teine osa pal-, okupeeritud Palestiina territooriumist on sümbol sellest, kuidas staatus quo tegelikult ei ole staatus quo. ma ütlen seda veel kord. asundused, mis te nagu, nagu te teate, on ebaseaduslikud rahvusvahelise õiguse kohaselt kogu lääne kaldal, kaasa arvatud Ida-Jeruusalemmas, laienevad endiselt. asunike öö, äh, tagasitoomine Nigronist paar päeva tagasi oli ainult väike samm ühes suunas, samas astutakse palju samme teises suunas igapäevaselt. asunikud on järjest agressiivsemad. mina vastutan ÜRO inimeste turvalisuse eest läänekaldal ja Gazas ja tuleb tunnistada, et asunikepoolne vägivald on üks suurimaid turvariske ka meile. palestiinlaste kodude äh, maha lammutamine jätkub pidurdamatult. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta esimesel kaheksal kuul on meie hinnangul maa, mahalammutamised suurenenud viieteistkümne protsendi võrra eelmise aastaga võrreldes ning kuuskümmend kaks protsenti võrreldes kahe tuhande kümnenda aastaga. nagu te teate, on eriti suure surve all piirkond C ja Ida-Jeruusalemm. ning palestiinlased on järjest rohkem eraldatud äh, nendes piirkondades ülejäänud palestiinlastest, kaasa arvatud äh, sada seitsekümmend, seitsesada viiskümmend tuhat palestiinlast seal eh, ning nad ei saa näiteks äh, austada oma jumalat ja nii edasi no need Euroopa Liidu inimesed, kellega ma olen kohtunud nõukogus, parlamendis ja komisjonis, siis nende kohta tuleb tunnistada, et me hindame, meie, kes me kohapeal töötame, hindame vägagi neid tugevaid avaldusi, mida Euroopa Liidu institutsioonid on teinud selle olukorra kohta, et nad on avaldanud muret ja on soovinud, et austataks õiguspõhimõtet. samas tuleb tunnistada, et kui need avaldused, avaldustega ei käi kaasas tugevad poliitilised sammud, siis nende avalduste mõju kahjuks üsna varsti hajub. nüüd tuleks tõesti nõuda, et austataks õigust, seadusi, see kehtib ka majade maha lammutamise, asunduste ja nii edasi kohta ning nõustun ka selle ülekutsega, üleskutsega, mida peaminister Fayad Palestiina omavalitsusest siingi välja ütles. me peame jätkama ka endiselt nende projektidesse investeerimist, mis leiavad aset eriti suure surve all olevates piirkondades nagu Ida-Jeruusalemmas ja C-sektoris vaatamata sellele, millised on poliitilised arengud. kolmas asi, millest ma soovisin rääkima, rääkida, nagu härra esimees juba mainis, on loomulikult Süüria. Süüria sümboliseerib seda haavatavust, mis on Palestiina põgenike seas selgelt näha isegi kuuskümmend aastat pärast seda, kui see probleem tekkis. sel-, seda probleemi jaga-, jagavad nad miljonite tavasüürlastega ning äh, ülejäänud põgenikega mujalt, nagu näiteks iraaklastega. järjest enam ähvardab neid see konflikt, kus ähm, vägivald on piiramatu, mis jõuab selle riigi kõikidesse piirkondadesse ning puudutab inimeste elu kõiki aspekte. Damaskuses käisin ma viimati juuni lõpus. ma tunnen seda riiki väga hästi, olen seal käinud korduvalt oli häiriv näha seda, et paari kuu jooksul oli see riik langenud täielikku sõtta ja veel masendavam oli näha, kuidas inimesed, väga vastupidavad inimesed, olgu nad siis põgenikud või süürlased, tõesti kartsid. kõige tavalisem kommentaar Süüria inimeste poolt oli, et me läheme hommikul välja, läheme tööle need meist, kellel on töö veel, viime oma lapsed kooli, me ei tea, kellega me kohtume tänavanurgal. kas need on valitsuse vägede sõdurid, paramilitaarsed üksused, kes toetavad valitsust, valitsuse vastased üksused, keegi ei tea. ja ähvardused inimestele kõikide nende grupeeringute poolt on kohutavad ähvardatakse röövimisega, inimrööviga või isegi tapmisega. just see anarhia ja tuleviku puudus ähvar- äh,, äh ähvardab inimesi kõige rohkem. Palestiina põgenikke Süürias on pool miljonit, nad on suur vähemus. peamiselt elavad nad linnades, suur osa nendest Damaskuses, aga ka teistes linnades. nagu te teate, siis äh, konflikti keskmed on ka linnades üle terve selle riigi. juba aastakümneid on Palestiina põgenikke nagu ka teisi põgenikke Süürias soojalt vastu võetud, neid on kaitstud ning antud juurdepääs teenustele. see on olnud Palestiina põgenikele elamiseks üks stabiilsemaid kohti ja senini, vähemalt esimeses konflikti faasis kuni ajani paar kuud tagasi, võib öelda, et palestiinlastel oli võimalus sellest kon-, kohutavast konfliktist kõrvale hoida. president Abbas toetas meie organisatsiooni, kui me ütlesime, et palestiinlased ei peaks sekkuma konflikti kummalgi pool. samas nagu kõikide teiste Süüria inimeste puhul hakkab konflikt levima ka Palestiina põgenikeni, sest ta on juba liiga suure ulatusega. nii et on, see puudutab juba kõiki inimesi, kaasa arvatud väga haavatavaid gruppe nagu palestiinlased. umbes pool nendest põgenikest, umbes kakssada viiskümmend tuhat, on juba konfliktist mõjutatud meie põhjaliku analüüsi kohaselt loomulikult see konflikt puudutab palju suuremat hulka süürlasi, aga mida tähendab see, et inimesed on konfliktist puudutatud? kõigepealt tähendab see, et on turvalisusega probleeme ning sageli peab kolima kuskile mujale. Te mäletate, et naaberriikideski on palju põgenikke, nagu härra esimeeski seda ütles, aga see tähendab, et selle riigi seeski on palju riigisiseseid põgenikke otseseid numbreid me ei tea, hinnangut on väga raske öelda täpselt. sageli inimesed põgenevad riigi asutuste majadesse, lähevad võib-olla hoopis sugulaste juurde, otsivad nii-öelda varjupaika. soovitakse tõesti abi sest need inimesed, kes kolivad, palestiinlased või süürlased, ükskõik kes, vajavad sageli ka arstiabi ning nad kaotavad juurdepääsu arstiabile, kui nad kolivad sageli. eelkõige on tegemist aga vaesuskriisiga. Süüria majandus põhineb peamiselt väikeettevõtetel, suurem osa nendest äh, on uksed sulgenud Aleppos, mis on Süüria kõige jõukam riik, just eile ma lugesin on, on seitsekümmend viis protsenti väikeettevõtetest uksed sulgenud see, need ettevõtted on peamised tööandjad süürlastele, Palestiina põgenikele ja teistele põgenikele. ning probleemi vaesust saab lahendada ainult seeläbi, et jagatakse toitu ja raha äh, vaestele inimestele ning kõige suurem probleem loomulikult on turvalisus. see läheb natukene kaugemale sellest, mida humanitaarabiorganisatsioonid saavad teha, aga varjupaiga andmine, raha ja toidu andmine on küll sellised valdkonnad, kus meie saame aidata, meie organisatsioonil on üle kolme tuhande töötaja ning meie ja kõik teised organisatsioonid teeme koostööd seal piirkonnas ning endiselt saame anda päris palju abi Süürias olevatele inimestele. loomulikult on meil tarvis ressursse ning neid meil napib. vaatamata sellele, et Süüria kriis on vägagi nähtav, on meie ressursid kohapeal tegutsemiseks piiratud. härra esimees palus, et ma räägiksin ka naaberriikidest Süüria kriis loomulikult on väga sügavalt mõjutanud kõiki naaberriike, ähm, juba varem mainitud riike, pluss ka Iraaki. Iraak on huvitav näide. tutvustan teile, kui hull te olukord tegelikult on. Te võib-olla mäletate, et eelmisel aastal palestiinlased, kes elasid Iraagis, neil oli nii keeruline olukord, et nad kolisid Jordaaniasse ja Süüriasse ja otsisid sealt varjupaika nüüd lähevad need inimesed Iraaki tagasi, sest Iraagi olukord on palju parem kui see, mis toimub Süürias. aga üldiselt riigid, kes kannatavad kõige rohkem põgenikevoo all, on Liibanon ja Jordaania. ma siin statistikat ei hakka esin-, esitama, sest erinevad numbrid on väga vastuolulised, kohalikel inimestel on oma numbrid, ÜRO-l omad Palestiina põgenike puhul on protsent väike, me teame neljast tuhandest Palestiina põgenikust, kes on läinud Liibanoni ning umbes võib-olla ainult tuhat on läinud Jordaaniasse. ning kriitilise tähtsusega küsimus ja see puudutab kõiki põgenikke, kes lähevad naaberriike, mitte ainult palestiinlase, on see, et nad lähevad riikidesse, kus sisemine tasakaal juba ennem seda kriisi on olnud väga õrn ja palestiinlased, eriti just Liibanonis ja Jordaanias, moodustavad väga vastuolulise elemendi selle riigi rahvuslikust struktuurist. ja lisapalestiina põgenikud loomulikult veel suurendavad seda komplekssust. loomulikult tuleb siia, tulevad siia juurde veel kümned tuhanded Süüria põgenikud, mis panevad need pinge all olevad riigid ja ühiskonnad veel suurema surve alla. minu palve on, nagu ma juba varem soovisin, rohkem abi humanitaaroperatsioonideks Süüria sees ning nüüd ma palun, et ärge unustage ka seda, et meil on vaja aidata naaberriike, kes võtavad vastu põgenikke. ning me peaksime et, et ja ma palun, et te toetaksite ka meie üleskutset Liibanonile, Jordaaniale ja teistele naaberriikidele, et nad hoiaksid oma piirid lahti, kui inimesed põgenevad, otsides äh, turvalisust. lähipäevadel tuleme meie teiste hulgas välja uue finantsabipalvega aitamaks äh, sealse piirkonna inimesi, teised agentuurid teevad sedasama palun toetage seda. ma rääkisin siin Brüsselis volinik Georgieva ja teistegagi ning ma tean, et ma olen kindel, et ma võin loota teie toetusele. viimane asi nüüd. ärge unustage seda, et selle kriisi, vaatamata sellele kriisile, peab meie agentuur jätkama oma tavatööd, viissada tuhat Palestiina last peavad saama kooli, me peame hoidma töös meie tervishoiusüsteemi peaaegu viiele miljonile inimesele ja nii edasi. ma olen korduvalt siin komisjonis öeldud ja öelnud ja pean seda jällegi ütlema kahjuks, et meil ei ole piisavalt ressursse, kuigi Euroopa on meid oivaliselt toetanud. kahjuks on meil vaja rohkem abi meie eelarve on neli miljonit eurot, see on üsna väike raha teie jaoks võib-olla, aga meie jaoks on see nagu triljonid, sest me peame leidma selle raha ennem aasta lõppu olukorras, kus maailma majandus ei ole just kõige tervem. ma esitasin ka komisjonile juba abipalve ja arutelud komisjonis olid väga positiivsed, komisjon üritab leida sellel aastal veel lisarahasid ning palun toetage meie sellealaseid jõupingutusi. ma tean, et pärast praegust arutelu toimub teil oluline hääletus, kus te tegelete eelarve küsimustega. palun võta, võtke arvesse ka seda, kui oluline on piisavalt rahastada nii Palestiina omavalitsust kui ka meie organisatsiooni, see puudutab ju kõik ühte eelarverida. ja ka kahe tuhande kolma, kolmeteistkümnendal aastal vajame me toetust, sest meie vajadused on endiselt väga akuutsed nüüd lõpetuseks, tänapäeval räägin ma päris palju poliitikutega, nagu härra esimees juba ütles. eile kohtudes ütlesin ma, et muret tekitab mul alati see, kui poliitikud räägivad väga palju humanitaarabist. meil on väga hea meel, et te toetate humanitaarabi ja palun toetage seda edaspidigi ja võib-olla veel rohkemgi, aga poliitikutena peate te keskenduma tõesti sellele, et tuleb tegutseda poliitiliselt, lahendamaks see kriis Süürias ning loodetavasti pärast seda ka ähm, Iisraeli ja Palestiina vaheline konflikt. Ich glaube, es war ein sehr informativer Bericht. Wir haben jetzt ma usun, et äh, see oli väga ülevaatlik sõnavõtt. nüüd meil on veel viisteist minutit aega, pärast seda peame hakkama hääletama, sõna on soovinud kuus parlamendisaadikut, palun rääkige lühidalt. sõna saavad kaks delegatsioonide juhti kaheks minutiks ja siis teised, kõigepealt palun sõna proua Costellol, kes on äh, Äh, Palestiinaga suhtlemiseks loodud delegatsiooni juht, palun, teil on sõna. suur aitäh, härra esimees, suur aitäh ka meie külalisele sõnavõtu eest, tahaksime teid kõigepealt tervitada siin Euroopa Parlamendis ja kiita teie organisatsiooni tööd ja öelda ka, kui oluline see töö on. nagu härra esimees ka juba ütles, siis oli teie sõnavõtt väga informatiivne, andis meile tõesti palju infot selle kohta, milline on poliitiline olukord hetkel Lähis-Idas. ja nagu te ka ise ütlesite, siis mõned meist lähevad ise Gaza sektorisse ähm, oktoobri lõpus. eile me kohtusime oma delegatsiooniga ja kohtusime ka Euroopa Liidu saadikuga selles piirkonnas ja see pilt, mille tema andis olukorrast seal kohapeal, oli sama kurb nagu see, millest rääkisite teie. praegust, praegune olukord ei saa jääda kestma nii et see, et olukord ei muutu, on täiesti vastuvõetamatu olukord läheb järjest kehvemaks. kaheetapiline lahendus, mida ka meie toetame, tundub olema täiesti kättesaadamates kaugustes. tuntakse muret ja kardetakse ka seda, mis saab Lähis-Ida teistes piirkondades, nimelt kuidas see olukord võib mõjutada Palestiinas toimuvat ning ka Palestiina põgenike olukorda, mis on nüüd jäänud veidi kõrvale. ja oluline on ka rääkida selline, milline on Euroopa Parlamendi äh, seos kõige sellega. nüüd on ka teisi asju, mis ähm, valmistavad samuti meile muret, näiteks asunduste küsimus, ka see, et asunikud on järjest vägivaldsemad, et lammutatakse palestiinlaste kodusid ja nii edasi. loomulikult ka inimõiguste rikkumine, loomulikult kahe minutiga ei ole võimalik sellest ülevaadet teha, mida me nägime eelmisel visiidil Ida-Jeruusalemma. nüüd üks punkte, mille ma tahaksin tõstatada, siin härra Grandiga oleks just nimelt ÜRO abiorganisatsiooni tööd puudutav, jah, teie töö on tõesti kiiduväärt, aga samas on väga problemaatiline see, et on äh, abiorganisatsiooni loodud ähm, piirkondades saanud juba riik omaette, et on lausa teist ja kolmandat ja neljandat põlvkonda äh, inimesi, kes on ikka veel põgenikud abiorganisatsioon, ÜRO abiorganisatsioon loomulikult äh, teeb väga kiiduväärset tööd, pakub haridusvõimalusi, samuti ka terviseteenuseid nendele inimestele ja nii edasi. nii et jah, ma olen teiega nõus, meil on vaja tegutseda poliitiliselt selleks, et säilitada Euroopa Liidu institutsioonide ning Euroopa liikmesriikide usaldusväärsus. nii et mina oma delegatsiooni äh, nimel võin öelda, et me hoiame seda teemat päevakorral, teeme tööd edasi väga aktiivselt, jätkame selle teemaga tegelemist ja kui teie saate nüüd äh, rääkida ka konkreetsetest tegevustest äh, peale siin rahalise abi, siis äh, palun tehke seda. minule tegelikult see probleem ei olegi, lihtsalt järgmised kõnelejad saavad siin vähem sõna vabandan, ma vaatasin teist äh, stopperit. nüüd äh, härra Davidega on nii kiire, et tema peab ajast küll kinni. suur aitäh, suur aitäh, Filippo sõnavõtu eest, ma ei hakka siin kordama seda, mida me kõik mõtleme, loomulikult me väga hindame ÜRO abiorganisatsiooni tööd Palestiinas, tahaksin rõhutada aga kahte asja. nüüd, kui ja rääkida siin mitte ainult Euroopa Liidus, vaid üleüldse maailma poliitikast, kas sa saaksid rääkida sellest, et kellelt te rahalist abi saate, ma tahaksin teada näiteks, kui palju teatud riigid panustavad ÜRO abiorganisatsiooni rahaliselt ja teades küll, et see ei ole otseselt teie vastutusalas, aga te siiski oma sõnavõtu kõige viimases osas rääkisite sellest paari sõnaga. kas saaksite siis paari sõnaga mainida ka seda, et kuidas näete te poliitilist õhkkonda sealses piirkonnas? Eh, madame Munis. proua Munis, palun suur tänu, härra esimees, suur aitäh ka härra Grandile. meie fraktsioonis arutame just kompromissettepanekut selleks, et ka adekvaatselt rahastataks Palestiina rahuprotsessi, teeme koostööd ka ÜRO abiorganisatsiooniga selleks, et Euroopa Liit peaks kinni oma kahe tuhande üheteistkümnenda aasta septembrikuisest deklaratsioonist ja et lõpuks siiski Euroopa Liit panustaks ka lubatud kolmesaja miljoni euroga sellesse protsessi nüüd me teame, et doonorriigid vähendavad oma rahalise abi hulka. näiteks kui vaadata, mis toimub äh, Hispaania välisministeeriumis, siis abi on vähendatud üheteistkümnelt miljonilt kahele. nüüd abiorganisatsioon tegeleb ju ka koolide ehitamisega ja erinevate väga vajalike teenuste tagamisega. Iisraeli kohus otsustab eh, järgmisel nädalal näiteks ühe konkreetse kooli lammutamise üle Palestiinas. loomulikult hoitaks väga palju raha kokku, kui eh, mõlemad pooled peaksid siiski rahvusvahelisest õigusest kinni ja eriti hoitaks raha kokku siis, kui Iisrael lõpetaks ÜRO abiorganisatsiooni tegevuse takistamise. suur aitäh! suur aitäh ja nüüd on sõna härra Vaigelil. suur aitäh, härra Grandi, ühest minutist kindlasti ei piisa selleks, et vabandada teie ees äh, sellepärast, et me lihtsalt ei pööra teie, ei pühenda teile piisavalt tähelepanu, ilmselt äh, oleks kohane, et me pühendaksime teile siin rohkem aega. nüüd äh, loomulikult mina toetan seda, et on vaja suuremat rahalist abi teile ma saan teile garanteerida, et meie teid toetame, aga ma ei saa lubada seda, et tegelikult see meie toetus ka millegi konkreetseni viib. suur aitäh, et viitasite ka sellele, et meie ülesandeks ei ole tegeleda mitte ainult humanitaarküsimustega, vaid et tegelikult peame panustama ka probleemide lahendamisse. Euroopa Liit ei ole siiamaani äh, piisavalt liidrirolli mänginud, oleme lasknud seda teha teistel, kuid me ei ole praeguse olukorraga rahul, me ei saagi sellega rahul olla ega ka rahul olla rahuprotsessi praeguse kulgemisega. rahuprotsess edasi ei liigu peamiselt sellepärast, et Iisrael ei ole tegelikult valmis kellegi abi vastu võtma. Iisrael peaks ikkagi elama rahumeelselt oma naabritega suur tänu teile, mina ise käisin Jordani ja läänekaldale Gaza sektoris mitu korda ja tõesti, te kirjeldasite olukorda väga täpselt just nendele kolleegidele, kes kohapeal ei ole käinud, nii et suur aitäh selle eest. loomulikult on meil vaja teid toetada, teie töö on äh, väga positiivne, aga tuletaksin meelde siiski just lammutamise küsimust, mis on ju väga kallis kuusteist projekti, mida rahastati kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ja siis edasi Iisrael need lihtsalt lammutas maha. nii et kas me nüüd jätkame siis seda, et me maksame selliste projektide eest? Te, te ütlesite, et te rõõmustate selle üle, et me oleme väga kindlameelselt rääkinud äh, ikkagi õigusriigi põhimõttest kinnipidamisest, aga samal ajal äh, mõned kolleegid, kes siin ka kohal viibivad, on siiski otsustanud ka äh, panustada kaubandussuhetesse Iisraeliga, äh, loobunud igasugustest sanktsioonidest. poliitilised fraktsioonid, kes siin täna kohal viibivad, peavad ikkagi mõistma, et samamoodi jätkata ei saa. Euroopa Liidu kodanikud ei kavatse lõputult aktsepteerida seda, et muudkui rahastatakse öö, äh, igasuguse hävitatud ehitiste ülesehitamist ja ka uute projektide rahastamist. ma ei tea, kas te olete minu seisukohtadega nõus, aga tegelikult ei pöörata meile absoluutselt mingisugust tähelepanu sealses piirkonnas, sellepärast et meil ei ole mingit tegelikku poliitilist jõudu seal kohapeal. nüüd viimane valimisvaatlusmissioon äh, Palestiinas me korraldame neid samamoodi nagu igal pool mujal, Kongos, äh, Kongo Kinshasas me ju öö, äh, aktsepteerisime äh, ka valimistulemusi, aga samal ajal näiteks Palestiina osas meid ei aktsepteerita. ja, vielen Dank, äh, Grandi, für einen sehr klaren und suur aitäh! Teie sõnavõtt oli väga informatiivne, aga väga selgesti mõistetav, minul oleks kaks lühikest küsimust. Gaza sektori piiri sulgemine, milline on, millised on selle tagajärjed? näiteks, mis saab toiduainete transpordi ja teiste, teiste asjade transpordiga, millega teie tegelete? suur aitäh, proua Kill Nielsen, palun. ma arvan, et tegelikult neid küsimusi peab arutama arvestades mõlemat poolt. me teame nagu ikka, et tegelikult süüdi ei ole kunagi ainult üks pool. nüüd mul on vastamiseks kaks minutit, aga võib-olla siiski kulutaksin kolm minutit. suur aitäh teile, härra esimees nüüd siis väga kiirelt üritan vähemasti peamistele küsimustele vastuse anda. doonorriigid äh, on põhiliselt Euroopa riigid. Äh, meie lähme maksma umbes miljard eurot aastas rahvusvahelisele üldsusele. eelmisel aastal Euroopa Liidu liikmesriigid ja komisjon maksid sellest kinni nelikümmend neli protsenti, Ameerika Ühendriigid kakskümmend kuni kakskümmend viis protsenti ja siis ülejäänud riigid selle ülejäänud summa. abivahendite hulk nüüd Araabia riikidest on kasvanud, Saudi Araabia oli kolmas suurem panustaja meie organisatsiooni, aga endiselt on meil tegelikult äh, vaja rohkem investeeringuid. nüüd äh, ma käisin ka Brasiilias, Brasiiliast äh, on saanud oluline äh, abiandja, abiorganisatsioonile ja Türgi samuti, nii et järgmisel aastal esimest korda saame kaks miljonit Ameerika dollarit ka Vene Föderatsioonilt, nii et seda juhtub esimest korda, nii et tõesti doonorriikide hulk laieneb, aga traditsioonilised äh, doonorriigid on ikkagi need, kes panustavad kõige rohkem. nüüd mida teha oleks vaja, nüüd võtan siin mitu küsimust kokku. kõigepealt siis praktiliselt lisaks rahalisele abile. Gaza sektoris on minu arvates teie seisukohalt kõige oluline, olulisem see, et te saate endiselt nõuda blokaadi lõpetamist ma saan aru, et tegemist on väga keerulise äh, asjaga, me mõistame ka kõiki Iisraeli julgeolekuprobleeme, nii et äh, loomulikult äh, tuleb blokaad lõpetada nii, et eriti just Iisraeli lõunapiirkonna julgeolek oleks tagatud. blokaad on tegelikult rahvusvahelise õiguse seisukohast ikkagi põhimõtteliselt ebaseaduslik ja äh, meetmeid tuleks tasapisi leevendada. nüüd teiselt poolt äh, tuleks ka julgustada abi andmist Gaza sektorile, näiteks viimase kahe aasta jooksul oleme viinud läbi konstruktiivse dialoogi Iisraeli võimuorganitega. Äh, loomulikult tuleb sellist protsessi ka edasi arendada ning kiirendada, sest et see on olnud väga tõhus. nüüd valdkond, mis otseselt küll meiega ei seotu, aga siiski eksport äh, peaks samuti olema lubatud Gaza sektorist mujale, sest et see võimaldab äh, üles ehitada ikkagi täiesti mm, tugevatel alustel seisva erasektori, kus hetkel praegu sõltutakse ju täielikult rahvusvahelisest abist. nii et äh, need oleksid need valdkondad, valdkonnad, kus teie abi oleks vaja. ja ma olen täiesti nõus, et just nimelt vastutuse küsimus on äh, Jordani ja läänekaldal just väga oluline. tundub, et siiamaani rahvusvaheline üldsus seda piisavalt rõhutanud ei ole, eriti mis puudutab just asunduste äh, ehitamist. nüüd te palusite ka kommentaari poliitilisele olukorrale sealses piirkonnas, ma ei tahaks seda väga teha, sest et te tegelikult tunnete seda väga hästi, te ju tegelete sellega igapäevaselt. mina ütleksin vaid üht. tihtipeale palut-, küsitakse, et kas ma nüüd öösiti ei saa magada sellepärast, et äh, meil ei ole piisavalt raha, aga tegelikult ma muret see on hoopiski mitte meile rahalise defitsiidi, vaid poliitilise defitsiidi üle. ja ma ei räägi mitte ainult Süüriast, kus olukord on dramaatiline. eile ütles ÜRO peasekretär eh, Peaassambleele eh, koosolekul, mis, mille pealkirjaks oli siis kohustus kaitsta, et eh, ÜRO-l on kohustus pakkuda ikkagi julgeolekut ja, ja rahu tervele riigile nii et poliitikast on, poliitilisest tegevusest on ikkagi puudu. sama tegelikult kehtib ka eh, Palestiina ja Iisraeli vahelisele rahuprotsessile, mis on eh, nüüd eh, juba aastaid väga aeglaselt edasi liikunud ja ma ei tundub, et see isegi ei, võib-olla ei jätku, nüüd siin räägitakse sellest, mis saab pärast Ameerika presidendivalimisi, aga mina olen üsna suhtun üsna skeptiliselt äh, sellesse, et nüüd sellest saab mingisugune pöördepunkt. nii et ma tahaksin, et äh, kaasata ikkagi sellesse töösse ka kõiki teid siin Euroopas, et äh, tuua kaasa tõsiseid poliitilisi muutusi tänapäeva maailmas, suur aitäh! meine es wirklich so, denn äh, ich glaube, dass wir heute gut ma arvan, et oleme arutanud väga tähtsat küsimust ja saanud tänaseks piisavalt infot, olulist infot. soovin teile palju edu teie töös ka tulevikus. loomulikult on teie ees palju suuri väljakutseid, kuid mul on tõesti hea meel, et me saame olla ka edaspidi ühenduses. suur tänu! Kolleginnen und Kollegen, wir kommen jetzt zum nächsten. kallid kolleegid, nüüd oleme jõudnud järgmise päevakorrapunkti juurde. see on number viis. Euroopa Liidu kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta üldeelarve. ja kõigepealt me hääletamegi äh, arve, numbreid kas raportööril on mingeid selgitusi, enne kui alustame hääletamist, kus raportöör ongi? Äh, äh, äh, no kus on raportöör? Eduardo, Eduardo okay., yes she is ah..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 ma tahtsin küsida, kas te tahate meiega midagi jagada, enne kui me hääletamist alust-, alustame hääletamist? teen väga lühidalt. ma loodan, et me võime kõik olla ühel meelel selles asjas, sellepärast et nüüd meil on võimalus näha, missugused on meie komisjoni prioriteedid, kui me tahame ainult suurendada kõike seda, mida on välja pakutud, siis ma arvan, et eelarvekomisjon peab tegema kärped ja mitte meie komisjon ei otsusta, mis need prioriteedid on välispoliitikas. see ongi kõik, mida ma tahtsin öelda. suur tänu. alustame siis hääletamisega ja saja miljoni euro hääletamine on vahest lihtsam kui saja euro hääletamine. kõigepealt siis viisteist, viiskümmend viisteist, kes on poolt? kes on vastu? peaks võib-olla veel korra selgema. Äh, Brandneri äh, muudatusettepanek viiskümmend viisteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. Äh, viiskümmend kuusteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend kaheksakümmend kaks, kes on poolt? langeb ära, hästi, siis viiskümmend seitseteist, kes on poolt? vastu erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend kaheksateist, kes on poolt, vastu. küsin veel kord üle. palun olge tasa ja teiseks palun võtke hääletusest osa muidu peame hakkama elektroonilist hääletust läbi viima ja siis kulub palju rohkem aega. viiskümmend kaheksateist, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud. kaheksakümmend kolm langeb ära, sest eelmine number viis, seitseteist võeti vastu. nüüd üheksateist, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud viiskümmend kakskümmend, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend kakskümmend on vastu võetud, siis jõuame viiskümmend kahekümne ühe juurde. kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend kakskümmend kaks, kes on poolt? kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend kakskümmend kolm, kes on poolt? vastu, era-, vastu võetud viiskümmend kakskümmend neli, kes poolt? vastu? see on ka vastu võetud. viiskümmend kakskümmend viis, kes poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud. viiskümmend kakskümmend kuus, kes poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud. kaheksateist, kes on poolt? viiskümmend üks, kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletu, see on tagasi lükatud. viiskümmend üks, üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. viiskümmend üks, kakskümmend, kes poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. viiskümmend, kakskümmend seitse, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend üks, viiskümmend üks ja viiskümmend kakskümmend kaheksa, need on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend üks, neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. viiskümmend üks, viiskümmend, kes on poolt, kes vastu? teeme uuesti, kes ei olnud selge, kes on viiskümmend üks, viiskümmend poolt, kes vastu? erapooletuid vastu võetud. viiskümmend üks, viisteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. viiskümmend, kolmkümmend, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend üks, nelikümmend seitse ja viiskümmend kolmkümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud viiskümmend üks null üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viiskümmend üks kümme, kes poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viiskümmend üks üksteist, kes poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viiskümmend üks kuuskümmend kuus, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid vastu võetud viiskümmend üks, kuuskümmend seitse, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud viiskümmend üks, kaksteist, kes poolt, kes vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viiskümmend üks, null kolm, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend üks, kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud viiskümmend üks, nelikümmend kaheksa ja viiskümmend kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend üks, kolmteist, kes on poolt, vastu vaata, kui kahju, hääletame uuesti. viiskümmend üks, kolmteist. viiskümmend üks, kolmteist, hääletamine algas. kas Gualteri on vastu? vastu, jah. hääletus on lõppenud. lükati tagasi viiskümmend üks seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. viiskümmend üks, nelikümmend üheksa, viiskümmend üks, kakskümmend üks ja viiskümmend kolmkümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud viiskümmend, üheksakümmend kaks langeb ära, nüüd edasi viiskümmend, kolmkümmend viis, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. mis juhtus äh, viiskümmend üks kolmeteistkümnega? see sai tagasi lükatud. sest te ise hääletasite vastu kolleegil Kolterile zu 8. Hm? Was haben wir jetzt? 51, 51, 8. Wer ist dafür? viiskümmend üks null kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. viiskümmend kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. viiskümmend üks, kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud viiskümmend ük-, ei, viiskümmend üks null neli, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend üks kuuskümmend, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. viiskümmend üks nelikümmend kuus, kes on poolt? vastu. korra, korra, kontrollime selle üle viiskümmend üks, nelikümmend kuus, kontrollime. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend üks, viiskümmend üheksa see on tagasi lükatud. viiskümmend üks, viiskümmend üheksa. kes on poolt, kes on vastu? sama asi, kontrollime üle. hääletus lõppes see on tagasi lükatud. viiskümmend üheksa nüüd, kes on poolt? see on tagasi lükatud. see ei ole. kakskümmend kaks on poolt, kakskümmend kolm on vastu. kui me paneme selle ühe kaardi juurde, siis ongi tagasi lükatud. viiskümmend üks viiskümmend kaks. kes on poolt, kes on vastu? tagasi lükatud. ilma osaluseta. viiskümmend üks, viiskümmend üheksa. kes on poolt? kes on vastu? selgelt tagasi lükatud viiskümmend üks, kakskümmend kolm nüüd, kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud. see langeb ära ja viiskümmend, kuuskümmend, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend viis, kes on poolt? vastu erapooletuid, see on tagasi lükatud. nelikümmend, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid, vastu võetud. nüüd kakskümmend viis, kes on poolt? vastu. kontrollime. Fifty one twenty five viiskümmend üks, kakskümmend viis, kontrollime. hääletus on lõppenud. on vastu võetud. viiskümmend, kuuskümmend üks, jah. kes on poolt? viiskümmend, kuuskümmend üks. kes on vastu? erapooletuid, see on vastu võetud. kuuskümmend kaks, kes on poolt? vastu. kontrollime selle üle, aga tundub, et on tagasi lükatud. It's closed. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. viiskümmend seitse, kes on poolt? vastu erapooletuid vastu võetud null viis, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid, vastu võetud. kuuskümmend kaks, kes on poolt? kes on vastu? kes erapooletu? vastu võetud. nelikümmend, kes on poolt? vastu? erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend kaks, kes on poolt? vastu? erapooletuid, vastu võetud nelikümmend kolm ja kakskümmend kuus, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid? vastu võetud. nelikümmend üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kolmkümmend seitse, kes on poolt? kes vastu? erapooletuid? vastu võetud nelikümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend üks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend kuus, kes poolt, kes vastu? erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend seitse, kes poolt? kes vastu? kes erapooletu? kordan uuesti üle, nelikümmend seitse, kes on poolt? erapooletu. kes on vastu? vastu võetud. null kuus, kes on pool? kes on vastu? kes on erapooletu? tagasi lükatud. seitseteist, kes poolt? vastu. erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa, kes poolt? kes vastu? erapooletu, vastu võetud. nelikümmend üheksa, kes poolt? kes vastu? erapooletu, vastu võetud kakskümmend kaheksa ja viiskümmend, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kakskümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. viiskümmend kaks, kes on poolt? vastu erapooletuid vastu võetud. viiskümmend kolm, kes poolt, kes vastu, erapooletuid vastu võetud. viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend kuus. kes poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üks, kes on poolt? kes vastu? erapooletu, vastu võetud. viiskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu, vastu võetud. viiskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd jõuame välisteenistuse juurde. kompromissid raportööri kompromissi hääletame kõigepealt. kes on selle kompromissi poolt? kes vastu? erapooletuid? vastu võetud. nüüd läheme seitsmekümne viie juurde, kes on poolt? seitsmekümne viie poolt, kes on? vastu? erapooletuid? vastu võetud viiskümmend üks, kuuskümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend, kaheksakümmend. see on kõige viimane, see on lisa S üks viimane muudatusettepanek viiskümmend kaheksakümmend. kes on selle poolt? kes on vastu? erapooletu, vastu võetud nüüd äh, hääletame arvamust, mille raportöör on ette valmistanud. kompromiss üks, kes on poolt, kes on vastu? vastu võetud. isegi ilma Rahvapartei häälteta, kes ei osalenud nüüd jõuame kolme juurde. kes on poolt? kes vastu? erapooletuid? tagasi lükatud. viis. kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid? EPP hääletus. EPP hääletusnimekiri tuleks EPP liikmetele anda. nüüd number viis. kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid? vastu võetud. kuus, kahes osas, kes on esimese osa poolt, kes vastu, erapooletuid. kontrollime seda. esimene osa kuuest. hääletus on lõppenud. paistab, et suur hulk inimesi lihtsalt ei hääleta. kordan uuesti üle, kuus esimene osa hääletame uuesti seda number kuus, esimene osa, paragrahv üks A. teeme seda masina abil ja palun võtke osa. hääletus on lõppenud nelikümmend viis kahekümne nelja vastu ja vastu võetud. teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid. teine pool lükati tagasi. kontrollime, kui te nüüd tahate. rohelised peavad ka siis korralikult osa võtma. hääletus on lõppenud neliteist, kakskümmend seitsme vastu ja tagasi lükatud. suuline parandusettepanek number kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid vastu võetud. kolmteist, jälle kahes osas. esimene osa, kes on vastu erapooletuid, kontrollime selle ikka ka üle. esimene osa. hääletus lõppes. teine osa tagasi lükatud. viisteist, kolmes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletuid ka vastu võetud. kolm, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid vastu võetud ka. kuusteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. üheksateist, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kakskümmend, kes poolt, kes vastu, erapooletuid ka vastu võetud. kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nüüd kogu hääletus masina kaudu, palun hääletage, hääletus lõppes. vastu võetud nelikümmend kaks, kuue vastu. tähendab, et meil siin valitseb suur üksmeel, mis ongi pal päris palju tähendav. nüüd võtame järgmise teema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 ainult kaks versiooni suurest, suure kirjaniku nimest. loodetavasti teie raport ei ole nii dramaatiline kui suure kirjaniku teosed. hääletagem või on teil midagi öelda ennem? ega te ei pea midagi ütlema Απλά να σας ευχαριστήσω. Είναι η πρώτη συνάντηση που έχουμε tahaksin teid kõigepealt tänada, me kohtume siin esimest korda ja võimaluste piires üritan ka ise teha kõik selle nimel, et kõik hästi läheks. aitäh ja tere tulemast meie sekka. neliteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud viisteist poolt, vastu, erapooletud kontrollime elektrooniliselt viisteist. Die Abstimmung ist geschlossen. hääletamine on lõppenud. seitseteist kolmekümne ühe vastu tagasi lükatud. kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lõpphääletus elektrooniliselt. Die Abstimmung ist geschlossen. hääletamine on lõppenud. neljakümne ühe poolthääle, kolme vastu ja nelja era-, erapooletu häälega vastu võetud. järgmisena hääletame ähm, siseturvalisuse fondi. proua Flootr on raportöör. kas teil on tarvis midagi ka öelda? ei siis hääletame. üksteist vastu. teeme uuesti. üksteist poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt. hääletamine on lõppenud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 vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, era-, kontrollime Ich nicht hääletamine on lõppenud. kakskümmend viis kahekümne kolme vastu, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tagasi lükatud ikkagi. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kakskümmend seitse poolt. me võime teha plokis kahekümne seitsmendast kolmekümne neljani. meil on kogu aeg erinev häälte vahekord nendes küsimustes. probleem ongi selles, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud ahah. nüüd siis neljakümne üheni koos kõik, kuni neljakümne üheni kõik koos. kes on poolt? kes on poolt? vastu? vastu võetud. kontrollime see on jälle kakskümmend kuus kahekümne ühe vastu. hääletamine on lõppenud. see oli hea trikk, mida te siin, proua Omen-Reuten, tegite. rahvapartei poolest vaadatuna loomulikult. järgmisena nelikümmend kaks kas te olete jällegi valmis plokis hääletama kuni viiekümne esimeseni? jah. nelikümmend kaks kuni viiskümmend üks plokis. nelikümmend kaks kuni viiskümmend üks. teeme kohe elektrooniliselt. Es gibt noch zwei Stimmen, eine Stimme. Ja. Ist geschlossen. Mit 25 zu 21, also mit der üblichen Zahl angenommen. Kom- kakskümmend viis, kahekümne ühe vastu vastu võetud, kompromiss kaks. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. jälle raportööri muudatusettepanekud, palju neid on, ainult kolm. viiskümmend kolm kuni viiskümmend viis hääletame koos, jah, kes on poolt? ei olgu viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend viis poolt, kontrollime viiskümmend neli hääletamine lõppenud, üksteist kolmekümne nelja vastu, tagasi lükatud viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kopa, kopa, kopa muudatusettepanekud, kes on nende poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks poolt, vastu. see on napp no,, nii et kontrollime. hääletamine on lõppenud. kakskümmend neli, kahekümne nelja vastu tagasi lükatud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuus poolt vastu, vastu võetud. kaks, kuuskümmend kaks, kahes osas esimene osa, kes on poolt, vastu, kontrollime Abstimmung ist geschlossen. Hääletamine on lõppenud kakskümmend üks kahekümne seitsme vastu tagasi lükatud. teine osa, kes on poolt? vastu, vastu võetud. järgmisena kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. suuline muudatusettepanek kolm poolt, vastu vastu võetud. kaheksa. ja, ja kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss seitse poolt, vastu vastu võetud. lõpphääletus, kes on poolt? või ka vastu Jetzt kommen wir kurz zur Frage Sargentini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 tulevikus arvatavasti tegeleme me selliste teemadega järjest rohkem. ehk siis siin ei ole kinni pidatud, peetud kirjalike küsimuste tähtaegadest. Sargentini ja Kiil Nielsen esitasid kirjaliku küsimuse kõrgele esindajale ja asepresidendile. Äh, mis puudutab siis Kader Adnani juhtumit. Äh, proua Sargentini või proua Kiil Nielsen vahest teevad sissejuhatuse ja siis kuulame välisteenistuse vastust. proua Sargentini, sobib see teile? eerst een andere vraag stellen. Wie gaat suur tänu, härra esimees, kõigepealt tahaksin aga esitada teile teise küsimuse, kes minu küsimusele vastab? nii et kellele ma siis oma küsimuse esitan, kas komisjonile või välisteenistusele? siiski välisteenistusele. nii et välisteenistuse esindaja siis vastab. suur tänu, härra esimees. nüüd kõigepealt tahaksin teada, miks võttis küsimusele vastamine nii palju aega. ma tean, et tegelikult parlament tuletas seda küsimust välisteenistusele meelde paar-kolm korda. tegemist on siis haldusaresti küsimusega. see puudutab äh, neid palestiinlasi, kes on haldusaresti all kinni peetud Iisraeli äh, vanglates, nii et tundub, et tegemist on diplomaatilise küsimusega ja sellepärast ei tahtnud vali, välisteenistus ka äh, Äh, vastata. nüüd äh, kahepoolsete dialoogide käigus äh, kõrge esindaja haldusaresti küsimusest ka rääkis, nii et meie küsimus oleks see, millest parlament rääkis juulikuus oma resolutsioonis, me tahaksime, et selgelt mõistetaks hukka haldusarest ilma eelneva kohtuprotsessita aga siiamaani ei ole tegelikult äh, seda hukka mõistetud, nii et äh, härra Prokk, palun võib-olla lülitage oma mikrofon välja, siis ma saan ka siin paremini rääkida. nüüd äh, mina näen siin seda, kuidas kõrge esindaja on oma avaldusi teinud, öelnud, et ta mõistab et ta kahetseb, et seda veel kasutatakse, et ta mõistab selgelt hukka ja nii edasi, aga nüüd, kui me vaatame Iisraeli ja haldusaresti küsimust, siis ei ole ta nii kindlameelselt väljendunud, on öelnud lihtsalt, et äh, see ajaline piirang on siin problemaatiline haldusaresti puhul. Äh, ikkagi peaks see selgelt välja ütlema kas see tähendab siis seda, et kõik Iisraeli haldusaresti kasutamise juhtumid tegelikult on vastavuses ka rahvusvahelise humanitaarõigusega ja kui jah, siis äh, miks? ja miks ei ole kõrge esindaja hukka mõistnud äh, neid väga pikki haldusaresti juhtumeid, äh, mida on küll hukka mõistnud Amnesty International? mida arvab kõrge esindaja sellest, mida parlament ütles oma juulikuises resolutsioonis, kus me oleme nõudnud, et kõrge esindaja selgesõnaliselt hukka mõistaks seda tüüpi haldusaresti, kas kõrgel esindajal on plaanis meie ettepanekuga kaasa minna. jah, aitäh, ma tahaksin lihtsalt lisada sellele, mida kolleeg juba ütles, et kui me esitasime selle küsimuse, siis oli olukord eriti kehv, sest et mitmed Palestiina kinnipeetud äh, pidasid näljastreiki nende tervislik olukord selle tulemusena halvenes oluliselt, nii et tol momendil oli see küsimus tõesti väga suure tähtsusega. nüüd lisaks veel, mis puudutab haldusaresti ennast, siis kindlasti on vaja, et Euroopa Liit ütleks väga selgelt oma seisukohad välja. Iisrael on minu teada ainus demokraatlik riik maailmas, kes juba mitmeid aastaid väga laialdaselt kasutab haldusaresti võimalust. Geben Sie mir die Gelegenheit, äh, dass ich äh, in unserem gemeinsamen Namen der Kollegen. lubage mul õnnitleda proua Omen Ruitenit, sest et temal on täna sünnipäev. ja nüüd annan sõna välisteenistuse esindajale, kes räägib nii menetlusküsimustest kui ka sisuliselt sellest teemast. suur tänu, härra esimees esiteks tahaksin vabandada lugupeetud parlamendisaadikute ees selle viivituse pärast, aga tõesti, vastus lõpuks ikkagi saadeti kahekümne kaheksandal juunil ja kuuendal juulil anti see edasi ka Euroopa Parlamendile, nii et ma tahaksin teada, kas oli raskusi selle vastuse kättesaamisega. jah, me vabandame selle viivituse pärast, aga vastus, kuigi hilja, siiski teieni jõudis kuuendal juulil nüüd äh, sellele tahaksin veel lisada, et viivitus ei tulenenud sellest, et välisteenistus ei osanud sellele vastata või tundis ennast olukorras ebamugavalt, nagu teie ütlesite, vaid lihtsalt tegemist oli administratiivsete probleemidega. meil on teatud menetlus, mida tuleb järgida äh, sellisele küsimusele vastamise puhul, näiteks tuleb see tõlkida mitmetesse eri keeltesse ja kuna küsimus oli esitatud kõrgele esindajale, siis pidi läbi viima nõukogus ka konsultatsiooniprotsessi liikmesriikidega ja see tähendas veel lisa kahte nädalat. nii et meil on paigas teatud menetlused, hetkel me lahendame just nimelt seda liigse bürokraatia probleemi ja me loodame, et tulevikus sellist viivitamist enam ei toimu. nüüd sisuliselt selle vastuse, sellest vastusest. nüüd, härra esimees, kui lubate, siis ma, ma palun kolleegil Gabritšil, kes on Iisraeli, Palestiina ja Lähis-Ida äh, rahuprotsessi osakonna pea, temal rääkida detailselt sellest, kui selle vastuse sisust, palun. suur tänu, härra esimees. kõigepealt tahaksin rõhutada seda, et tegemist on teemaga, millele juba pikka aega on pööratud väga suurt tähelepanu ja ilmselt ei ole võimalik kokku lugeda kõiki neid tunde, mida mina ja minu kolleegid vii-, viidavad selle, veedavad selle küsimusega tegelemisega, tegemist ei ole mitte sellise ühekordse juhtumiga ega Kader Adnani juhtumiga, tegelikult härra Adnan vabastati juba ja ma loodan, et see toimus ka tänu välisteenistuse tegevusele. räägin siin avaldustest ajakirjandusväljaannetes, aga mitte ainult. nii et ühesõnaga ma tahaksin teid rahustada ja küllap parlament seda ka teab, et tegemist on väga tähtsal kohal oleva teemaga. ja me räägime sellest ka oma poli-, poliitilise dialoogi käigus eh, kõikide sealses piirkonnas asuvate riikidega, eriti aga Iisraeliga. ja loomulikult eh, meie mured on siin täpselt samasugused nagu ka teie omad nüüd. teiseks, paraku loomulikult rääkides haldusarestist, siis see on täiesti seaduslik, see on olemas üle terve maailma, põhimõtteliselt kõikides riikides. eelmises äh, elus olin ma härra Vitorino pressiesindaja, kui G kaheksa raames äh, Rootsis oli probleeme ja ma mäletan väga hästi, et äh, ajakirjanikud esitasid mulle mitmeid küsimusi just nimelt selle kohta, et äh, kas haldusarest, mida Rootsis kohaldati, oli, kas sellega mindi liiale või mitte ja nii edasi. ühesõnaga, haldusarest on täiesti olemas, see on ette nähtud õiguses meie õigusteenistus ka on sellega tegelenud, tegemist on siis äh, tõesti kinnipidamisviisiga, mis on olemas põhimõtteliselt kõikide riikide õigussüsteemides ja kohtupraktika on selles osas ka täiesti olemas. nüüd, äh, kas see on siis kas see on põhiseaduslik, seaduslik ja nii edasi, neid kontrolle viime me alati läbi, me oleme rõhutanud seda küsimust ka oma suhetes Iisraeliga. okupeeritud territooriumil kehtib aga Genfi konventsioon, nii et meie rõhutame just Genfi konventsiooni kohaldamisele Genfi konventsioonis on nähtud ette terve rida erinevaid asju, sealhulgas ka kasutada haldusaresti, kui tegemist on ohuga julgeolekule, on ka erinevad mehhanismid, mis tähendab, et Iisrael peab selle süsteemi pidevalt läbi vaatama ja nii edasi ja Iisrael tegelikult seda kõike ka teeb. on võimalik ka ametlikult apelleerida seda otsust, need võimalused on ka Iisraeli poolt ette nähtud nii et äh, veel kord, et tegemist äh, on siis äh, haldus, on siis ähm, kinnipidamisviisiga, mis on täiesti seaduslik ja mis on ette nähtud õigussüsteemides. nüüd, tegemist on aga siiski erakordse meetmega või selle, kas see nüüd on erakordne või midagi tavalist, see sõltub tegelikult üleüldse demokraatia põhimõtete ellurakendamisest konkreetses riigis. nüüd ma võtan sellise totaka näite. aga näiteks võtame jalgpallimatšid, mis toimuvad Euroopas ja nüüd jalgpallihuligaanid, kes ühest riigist lähevad teise riiki selleks, et vaadata jalgpallimatši, siis politsei teinekord peab juba ennetavalt need inimesed kinni, ilma et neil tegelikult oleks ühtegi konkreetset põhjust see inimene kinni pidada, sest et ei ole konkreetseid tõendeid selle kohta, et ta jalgpallimängu käi-, käigus nüüd paneb toime mingisuguse kuriteo. aga see on siis erinevate maade politseiteenistuste äh, vahelise koostöö tulemus, on inimesi, kes selliste teemadega tegelevad, neid nimetatakse inglise keeles spotters ja nad äh, siis määravad haldusaresti nendele inimestele, sellepärast et on väga äh, tõsiseid põhjuseid eeldada, et nad siiski midagi ebaseaduslikku toime panevad. nii et jah, selline võib-olla veidi totter näide, aga see on ikkagi, see näitab seda, et nüüd teoreetilises Äh, teoreetiliselt siis maailmas nüüd see inimene, kes potentsiaalselt on terrorist, tähendaks seda, et mõlemad pooled, nii Palestiina kui Iisrael, peaksid selle inimese, seda inimest samamoodi nägema ja siis Genfi konventsiooni sätteid kohaldades seda haldu-, talle haldusaresti määrama. aga haldusaresti kui juriidilist instrumenti ei saa ikkagi hakata hukka mõistma, sest et siis me mõistame hukka põhimõtteliselt terve maailma nii et äh, nüüd küsimus seisneb ikkagi selles, kuidas seda kohaldatakse. nüüd, äh, kui me hakkame sellega tegelema, siis hakkame me torkima konkreetse riigi suveräänsust nüüd äh, kõikides nendes riikides, kus Euroopa Liit on tegelenud ka vaatlusmissioonide või mis iganes muude missioonide raames haldusaresti küsimustega, siis tegelikult me hakkame ju puutuma siin juba selle konkreetse riigi suveräänsusesse. nüüd ma ei räägi sellest kõigest nüüd sellepärast, et õigustada justkui meiepoolset leebust või mitte meiepoolset äh, meie, meiepoolset sellist käitumist, et justkui meil ei oleks tahet selle teemaga tegeleda. nüüd põhimõtteliselt võiks kogu see protsess meid viia sellele, et me anname millelegi poliitilise hinnangu ja, ja mitte mingisuguse muu hinnangu. nüüd nüüd kui jättes kõrvale see konkreetne kirjalik küsimus või ka ne-, ja vastus või isegi kirjalikud küsimused ja vastused mitmuses, sest et tegelikult oleme viimasel ajal regulaarselt seda, seda teemat puudutavatele küsimustele vastanud siis nüüd äh, jättes kõrvale see küsimus, äh, toimub Euroopa Liidus tegelikult äh, terve arutelu sel teemal. nüüd Euroopa Liidus on mitu institutsiooni, ühelt poolt siis parlament, küsimusi, mille esitab parlament ja välisteenistus peab nendele vastama, aga pidades kinni ka sellest, mida üleüldiselt teeb Euroopa Liit oma kahepoolsetes suhetes, sealhulgas mida teeb komisjon. teiselt poolt on aga meil ka nõukogu nüüd, rääkides äh, tänasest teemast, kui on konkreetne juhtum, mis puudutab konkreetset inimest, siis tegelikult on see lihtsam variant. sest et mida oli võimalik teha, seda ka tehti, tehti avaldusi nii avalikult kui ka kahepoolselt, äh, diplomaatiliste suhete käigus ja nii edasi ja tulemus oli kokkuvõttes positiivne. meil oli kogu info selle konkreetse juhtumi kohta teada. nüüd kui aga üldiselt rääkida haldusarestist kui sellisest, siis välisteenistusena või ükskõik millise teise institutsioonina, kes tegeleb siin valitsusevaheliste teemadega, mis puudutab kahtekümmet seitset eri riiki, ei jõua te kunagi ühe, ühtse lähenemiseni selles küsimuses välisteenistusega, aga proua Ashton ei ürita ennast peita siin mitte kahekümne seitsme liikmesriigi selja taha. ma üritan lihtsalt selgitada seda, kui raske on tegelikult luua siin seost ühe konkreetse juhtumi ja haldusaresti teema vahel laiemalt. tegemist on ju siin välispoliitika küsimusega, Euroopa Liidu välispoliitika on selline, nagu see on, ma kuidagi ei anna seeläbi sellele mingisugust hinnangut, ma lihtsalt üritan selgitada, kui väga keeruline on tegelikult äh, mitte ainult minu, vaid terve meie meeskonna töö, kes äh, selle teemaga tegelevad. me oleme siin põhimõtteliselt äh, pressitud äh, kahe vahele. me peame leidma lahendusi ja konkreetseid tegevusi, mida ka saaks teha ühelt poolt, pidades kinni meie ühistest põhimõtetest, mis on loomulikult ka selle parlamendi esitatud küsimuse aluseks, ja teiselt poolt tegelikult avaldab meile survet see, et meil ei ole veel väga konkreetset ühtset välispoliitikat. nii et ma üritan siis nüüd selle jutu kolme punktiga kokku võtta. esiteks, välisteenistus ja kõrge esindaja hoiavad pidevalt kahepoolsetes suhetes Iisraeliga päevakorras äh, neid teemasid, me esitame pidevalt neile sellesama küsimuse, aga samuti mitte ainult Iisraeli, vaid me räägime sellest ka liikmesriikidega, sest et nagu te teate, siis äh, poliitiline dialoog äh, ei lasu mitte ainult välisteenistuse õlul me tõstatame selle teema alati nii assotsiatsiooni nõukogus kui ka diplomaatilistes suhetes, kahepoolselt suheldes Iisraeliga ja e, tuginedes siis alati e, ühistele seisukohtadele tuginedes, mis siin Euroopa Liidus on välja kujundatud. nii et lõppkokkuvõttes kakskümmend seitse liikmesriiki peavad kõik seda toetama. nii et Euroopa Liidu üldine joon siis diplomaatilistes suhetes, mis puudutab haldusaresti. peab põhimõtteliselt olema ka ühtne seisukoht, mida jagavad kakskümmend seitse liikmesriiki. nüüd teine punkt ja see puudutab juba konkreetselt teie küsimust. ma usun, et me tegime kõike seda, mis oli meie võimuses, erinevate avaldustega tuldi välja ja lõppkokkuvõttes meie tegevus viis positiivse tulemusena, ehk siis härra Kader Adnan vabastati. kas ma räägin liiga pikalt, siis äh, ma sellega lõpetaksingi. kas ma võiksin paluda siiski ühte minutit, et vastata? One minute, Mr Sivic. palun, üks minut on teil kõneaega ja siis järgmisele kõnelejale ka üks minut. Każdy poseł ma prawo niepokoić się o każdego zatrzymanego. suur tänu äh,. muidugi võib muretseda selle üle, kui keegi võetakse kinni, peetakse kinni, eriti kui tegemist on veel sõjalise konflikti või okupatsiooniolukorraga. ja äh, siin küsimuses viidati äh, džihaadi liikme kinnipidamisele, keda süüdistati palju kordi terroristlikes aktides. ja samuti oli seotud asi äh, rahaliste mahinatsioonidega. küsimuse äh, autorid tahtsid äh, teada, kas see oli põhjendatud, see kinnipidamine. me saime aru, et tegemist oligi äh, õigustatud kinnipidamisega, inimene peeti kinni äh, terrorismisüüdistusega varasemate terroristlike tegevuste eest ja ei saa nüüd oodata, et seda kinnipidamist poliitiliselt hakatakse hindama kõrge esindaja poolt kui õiguslik seisukord, seisukoht on selge, et Iisrael tegutses seaduslikult selles olukorras ning ma usun, et meie Lähis-Ida tegevused selles suhtes tekitavad segadust ja me ei aita kuidagi lahendust leida, me ei peaks mingeid pooli valima, me ei peaks äh, mõtlema seda, äh, vaatama ilma analüüsimata seda, keda me siin kaitseme ja kaitseme seda eh, terroristi rohkem kui võimalikke tema ohvreid. Oui. Euh, votre réponse euh... ja paraku teie vastus mind sugugi ei rahulda ja lausa ärritab mind. kui te väidate, et haldusarest on olemas põhimõtteliselt kõikides maailma riikides, siis see ei ole tõsi, ma olen jurist, ma olen ka advokaat äh,, see, mis maailmas olemas on, on see, et inimesi on võimalik pidada kinni siiski haldusaresti raames vaid mõneks ajaks, aga Iisraelis peetakse inimesi haldusaresti alusel kinni lausa kakskümmend aastat ja sellist varianti ei ole nüüd küll olemas mitte üheski maailma riigis, ei Prantsusmaal ega mitte kuskil mujal. nii et nüüd ma olen täiesti selle vastu, et te väidate, et see on olemas äh, igal pool maailmas. nüüd küsimus seisneb äh, ajalises piirangus, see varieerub, mõnes riigis on see piir paar tundi ja teises riigis võib-olla neli päeva, aga rohkem küll mitte. jah, võib-olla Euroop-, mitte Euroopa riikides on võimalik haldusresti alusel inimesi kinni pidada nädal aega, aga mitte rohkem. nii et nüüd pärast selle aja möödumist on vaja inimene kas vabastada või talle esitada süüdistus ja nii et see on nüüd see teine element, et ei ole inimest milleski süüdistatud aga ometi ka mitte vabastatud. nüüd kohut on mõista võimalik äh, ikkagi inimese üle vaid kohtul, kui süüdistust ei ole esitatud, siis ei saa kohus ka kohut mõista ja just nimelt sellepärast inimesed jäävadki kahekümneks aastaks lihtsalt kinnipidamisasutusse. nii et seda palusime me teil uurida ja loomulikult ma saan aru, et me peame rääkima konkreetsetest juht-, juhtumitest, aga me oleme tulnud välja siin mitmete konkreetsete juhtumitega. aitäh, aga ma ei taha siin kuulda mingisugust võrdlust, eriti veel Euroopa riikidega. Dank u wel, voorzitter, dat ik hier nog op mag reageren. Ik zou kunnen... Suur tänu, härra esimees, et lubate ka minul reageerida sellele vastusele nüüd, kui välisteenistus pühendab minule kaksteist minutit, siis võiks ju mõelda, et äh, jah, mind võetakse tõsiselt, aga tegelikult mul sellist tunnet ei ole, te ikkagi ei võta seda teemat tõsiselt. proua Ashton kasutas täpselt neid samu sõnu, mida kasutas ka komisjoni esindaja, nimelt ehk siis Iisraelile sõnum kohale ei ole jõudnud, et ei ole võimalik ilma süüdistust esitamata inimesi nii pikalt kinni pidada. Euroopa Parlament viiendal juulil ütles oma resolutsioonis, et haldusaresti kasutamisele tuleb lõpp teha, vastavalt millele on äh, palestiinlasi kinni peetud äh, ilma äh, süüdistuseta ja ilma äh, kohtuprotsessita. nii et esitasin ju küsimuse, et mida siis proua Ashton kavatseb teha selleks, et see sõnum ikkagi Iisraelile kohale jõuaks. siin lihtsalt räägitakse, räägitakse, pillutakse sõnu, aga tegelikult on Iisraelile lihtsalt öeldud, et me väljendame oma teatavat muret, aga ei ole kasutatud karmimaid sõnu, nii et mul on tunne, et Iisraeliga rääkides kasutatakse hoopis leebemaid sõnu kui teiste riikidega suheldes. suur tänu. ma usun, et sellega saame arutelu lõpetada ning tahaksin võtta järgmise päevakorrapunkti Jana Hubaškova on täna siin meie juures ning tema saab anda üldise eh, ülevaate olukorrast. sel nädalal toimus konverents, eh, mis tõi kokku Euroopa Liidu saadik, suursaadikud. ta saab anda ka ülevaate sellest, eh, Schulz ja Kašman mm, arutasid seda teemat juba ka ja mulle näib, et jõuti ka kokkuleppele selles mõttes, et kui sellised saadikute kohtumised toimuvad, siis meile tuleks ka varem ette öelda seda, mis päevakorda tuleb, et me saaksime korralikult ette valmistada nendeks. kui neid kulutusi tehakse, siis me peaksime ka raha saama tõhusalt kasutada läbirääkimiste jaoks. Iraagis, selles piirkonnas, arvestades neid viimati hiljutisi arenguid, siis teil on selle kohta meil kindlasti palju rääkida, sellepärast ma palusingi kolleeg Hõbaškoval meiega seda infot täna jagada. suur tänu, kõigepealt tahaksin muidugi öelda teile aitäh selle töö eest, mida te teete. tema õieti, tema jalas on õieti püksid äh, selles äh, välisteenistuses eriti arvestades seda, missugune olukord julgeoleku vallas Bagdadis on, arve, see pole mingi naljaasi ja võin täitsa ausalt öelda seda, sellepärast et mul on, üks kolleeg oli ka seal kohapeal ja alati oli väga raske nende tingimustega sealt toime tulla. meie Euroopa Liidu esindus on seal nagu kinnises äh, konteineris, ta ei, püüab seal selles raskes olukorras tegutseda, julgeolekuküsimused on rasked, neil ei ole oma julgeoleku äh, tagajaid seal, nii et nad peavad lihtsalt toime tulema sellega, nii nagu asjad parasjagu seal arenevad. ja sellel põhjusel, kui meil on inimesi, keda me saadame ennast esindama üle ilma, siis me peaksime looma neile ka sobivad tingimused ning me peaksime mõistma, et nad teevad suurepärast tööd seal. ja on ainult õige tunnustada seda, kui asju hästi tehakse ning ja me peame ka tunnustama nende inimeste vaprust ning annan äh, nüüd äh, Jana Hubaškovale sõna. suur tänu, härra esimees tavaliselt öeldakse, et mul on suur au ja hea meel kõnelda sellise publiku ees, nagu teie, minu kallid kolleegid, endised ja praegused kolleegid, selles võitluses, mille, mis on suunatud ju äh, kindlama Euroopa ja maailma Äh, mm, suunas. ja mul on tõesti hea meel jagada teiega täna oma mm, kogemusi ning äh, põhimõtteliselt tahaksin rääkida teile oma tõelistest ekspertkogemustest, mitte ainult selles suhtes, mis toimub Iraagis ja mul on ka mõningad sõnumid laiemalt per, kogu piirkonna kohtu, kohta. Iraak on praegusel hetkel liiga-liiga õrn selleks, et oma õlgadel kogu seda koormat kanda, eriti mis toimub Süürias selles suhtes. Iraak on väga jagunenud riik, seal on ähm, jääke Ameerika okupatsioonist, kõik need lahendused ei ole veel leitud. ei ole öö, ähm, näiteks äh, seadusi, äh, mis reguleeriksid äh, neid naftavarudest saadavaid tulusid. õhkkond on üsna vaenulik ning mõne kuu või aasta pärast võib Iraak tõesti laguneda ja er Kurdistan eralduda. miks see nii toimub? selle, sest põhjuseks on Süüria delegatsioonide juhtide koosolekul hakatakse juba kasutama sõna Bosnia, rääkides Süüriast. me näeme, et tõesti niisugune olukord võib äh, tekkida te, tekivad niisugused äh, taskud, eraldatud osad äh,, tekib Põhja-Kurdi piirkond, mida Sharaf Assad toetab tugevasti, meil tekib, tekivad lääne sunni äh, alad Halab ja Aleppo võivad muutuda Sarajevoks sellel nädalavahetusel kohtuvad mitteametlikult Euroopa välisministrid ja teemaks on Süüria. me oleme kindlad, et Süüria sõda kestab veel kaua ja etniline puhastus on juba alanud. ameeriklased paluvad, et Türgi oleks kohal ja avaks eh, puhvertsoone. Türgi sõjavägi ütleb väga selgesti, me teeme seda siis, kui me saame teha ka kõike türk- äh,, kurdi aladel. ja praegu Türgi sõjavägi regulaarselt pommitab Põhja-Iraaki ja kui me lubame Türgi sõjaväel ka osalema hakata, see on ju tegelikult siis NATO osalus Süürias, siis võib tekkida paksu pahandust äh, kurdi, kurdide aladel. mõned ministrid pakuvad Barzaanile, kes on kür-, kurdi regionaalse valitsuse äh, president äh,. Nemad peavad kaasama PKK-d, sest siis meil on ka olemas Türgiga otsene konflikt. Türgi mõju mm, Süüria rahvusnõukogule on väga suur ja Türgi teeb kõike selleks, et saad ühel päeval võib juhtuda tõesti nii, et Süüria langeb äh, Türgi mõju alla ja kurde hakatakse tapma. ja, ja siis tuleb hakata ka piire ümber kujundama. siis langeb ka Iraak suures osas Iraani mõju alla. see on väga-väga murettekitav olukord pluss veel siia juurde Liibanon ja komplikatsioonid Hezbollaga, siis ka seal laguneb kõik laiali, siis seisab meie ees pikk etniline äh, piirkondlik konflikt äh, Vahemere ida poolel. see on just see ala, mida me kutsume siis ju äh, naabruseks, Euroopa Liidu naabruseks. praeguses olukorras, mis toimub Iraagi sees on see, et on toimumas olukorra rahvusvahel, Süüria olukorra laienemine rahvusvaheliseks ja Iraak võet-, võtab kindlasti osa nendest protsessidest. kes on siin põhilised osalised? kindlasti Venemaa ja me peame Venemaa taas tooma kõneluste juurde, et ta räägiks ähm, Euroopa Liidu riikidega, et katsuda leida rahvusvahelist lahendust. me töötame sellel teemal väga hoolega, aga vaatamata sellele äh, võib ikkagi tekkida Iraagis äh, konflikte. Shia, sunni, sunni, kurdi Äh, rahvaste vahel toimub äh, konflikte. Iraagi rahvast kui sellist ei ole olemas. Neil oli kolmkümmend viis aastat pidevat sõda ning ja veel on äh, terve miljoneid kadunud. elektrit on võib-olla neli tundi päevas. vett ei ole paljudes pealinna osades endiselt üheksakümmend viis protsenti territooriumist ei oma kanalisatsiooni, isegi see, mis oli, on katki. on miljoneid, kes elavad täielikus vaesuses ja meie Euroopa esinduses öö, öö, meil on ka probleem, mis on võib-olla ebaõiglane, me räägime sellest sagedasti see on Ashrafi laager nüüd neid inimesi viiakse küll üle paremasse laagrisse, äh, Hõrja laagrisse, seda rahastatakse Euroopa raha, rahaga, seal on vesi, veevarustus terve päev, aga neil on kakskümmend neli tundi vett, aga minul neid ei ole. Nad on palju paremas olukorras kui keegi Iraagi äh, sõjaväelane. ja kindral, kes vastutas selle muudatuse eest, ütles, et meie perekonnas pole kunagi olnud kakskümmend neli tundi järjest elektrit, aga vaatamata sellele teate teie palju paremini seda olukorda. aga ma tahaksin kasutada oma kõneaega täna selleks, et ühte asja ütelda selles uues laagris on juba inimesed, kes on liikmesriikide residendid ja, ja liikmesriigid on kohustatud võtma neid inimesi tagasi. ja teie, kes te olete seotud selle asjaga, nõudke, et teie riigid võtaksid need residendid oma riikidesse tagasi. punkt kaks on selles, meil on nüüd kolmsada üheksakümmend üks äh, määratud äh, pagulast. nõudke, et teie liikmesriigid, Euroopa liikmesriigid võtaksid need pagulased, nad ei, tagasi või võtaksid nad vastu, sellest oleks väga palju abi sellest oleks väga palju abi ka Euroopa Liidule ja sellest oleks ka väga palju abi Iraagi valitsusele. Iraagi valitsus on tohutu rahvusvahelise surve all ja teeb kõik, mida ta vähegi jõuab selleks, et äh, julgeolekujõude kontrolli all hoida. sest et julgeolek ei ole ikkagi tagatud. meil viis pluss üks tuumakõnelused Iraaniga ja Iraani peame kaasama ka. E, Iraanis toimub uraani rikastamine, varsti jõutakse kriitilise massini ja me aitame parunes Ashtonil läbirääkimisi läbi viia. Need on väga olulised läbirääkimised ning ma pean ütlema, et me hindame väga kõrgelt tema rolli kui ameeriklased ja venelased eh, Süüria osas eh, kõnelda üheskoos ei saa, siis nad räägivad vähemasti Iraanist. see on väga oluline ja palun toetage neid läbirääkimisi nii palju, kui vähegi suudate. ikka on eh, veel tugevad Al-Qaeda pesad Iraanis, probleeme on Kurdistanis. meil on delegatsioonis kuus inimest, me elame ise nendes vagunelamutes, meil ei ole mingisuguseid kontoriruume, meil ei ole oma autot, mul ei ole oma julgeolekujõude ja see olukord, mis praegu meil on, on see, et eh, ka järgmine eh, aasta pean ma elama samades halbades tingimustes. palun tugev, katsuge tugevdada ka Euroopa välisteenistuse Eh, tegevust, suur tänu! Thank you very much. The first on floor is Mr Stevenson, chair of the delegation. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Stevenson, Iraagi delegatsiooni esimees. suur tänu, härra esimees, suur tänu ka Jana Hibaškovale selle ettekande eest. ma nõustun teiega, mida, sellega, mida härra esimees ütles oma sissejuhatavas ettekandes. on häbiväärne, et välisteenistuse inimesed peavad sellistes tingimustes töötama, ma käisin Bagdaadis ja nägin seda ise, seda, kus Yana elama peab. see ei ole vastuvõetav ühegi Euroopa Liidu esindaja jaoks. nagu teie, härra esimees, rõhutasite, ei ole ka mingisugust, mingisuguseid turvatagastist, turvatagatisi kui me Bagdadis väljusime rohelisest tsoonist kohtumaks president Talibaniga, toimus mortarirünnak, kui me ületasime tri-, Tiigrise jõge see, et meie inimesed on seal kaitset, on täiesti vastuvõetamatu ning šokeeriv oli kuulda seda, mida proua Hibaškova ütles tänahommikuse hääletuse kohta. peab olema mingisugune võimalus ümber vaadata see olukord. me ei saa lubada, et Yana ja tema küll väike meeskond, mis juba iseenesest on vastuvõetamatu, et see meeskond seal on nii väike, välisteenistusel olevat Bahama saar, saarel kuuskümmend inimest, Yana meeskonnas on kuus inimest. juba see on vastuvõetamatu ning ma loodan, härra esimees, et te uurite isiklikult ka seda, kuidas see, need probleemid lahendada. nõustun aga ka sellega, mida Yana ütles Iraagi kohta. minagi näen, et olukord seal halveneb. eelmisel nädalal hukati kakskümmend kuus inimest, ühe nädala jooksul ainult. iga päev hukatakse inimesi, kolm nendest inimestest olid naised. Amnesty International ja Human Rights Watch ütlevad, et raske on isegi välja selgitada, kes need inimesed on, milles neid süüdistati. Iraagi võimud ütlevad, et nad olid terroristid. meie teame ainult seda, et ähm, alla Kiia telekanalis näidatakse, kuidas need äh, läbipekstud inimesed äh, äh, seal telekraanil ilmuvad, ilmselgelt on neid piinatud ja siis meile öeldakse, et need on terroristid, kes on surma mõistetud nende enda ülestunnistuste põhjal, mis arvatavasti saadi kätte piinamise läbi. siis ei ole neil ka juurdepääsu õiglasele kohtuistung, koht, koduistungile ning neil ei ole ka advokaate see inimõiguste olukord halveneb tõesti katastroofiliselt. samas, ameeriklased ei kurda üldse. ameeriklased tunnevad ennast loomulikult süüdi, et nemad koos minu kodumaa Ühendkuningriigiga osalesid selles ebaseaduslikus sõjas ja okupatsioonis Iraagi vastu, mille tulemusena kümned tuhanded iraaklased tapeti. nüüd tahavad ameeriklased öelda, et nad jätavad endast maha toimiva demokraatia. Nuri al-Malaki peaminister, mees, kes kaotas eelmise valimise kahe parlamendisaadiku kohaga, kuid kes nüüd saab uuesti peaministriks Iraani mullade toel, kes veensid kurde ka koalitsiooniga liituma. samas kõik nüüd, kõik koalitsioonipartnerid nüüd öö, on pannud tema juhtrolli küsimärgi alla, sest öö, kõik need riigiametikohad, mis pidid minema koalitsioonipartneritele, pole seda läinud, ta on kõik, hoidnud kogu võimu enda käes, nüüd me kuuleme, et seal on salavanglad, inimesed kaovad tänavatelt jäljetult, igapäevaselt piinatakse inimesi. nüüd me teame rahvusvahelisest statistikast, et Iraak on maailma teiseks kõige korrumpeerunud riik, ainult Somaalia on rohkem korrumpeerunud samas nagu proua Hibaškova nüüd just ütles, on nad saanud äh, oma naftatööstuse sama hästi tööle, nagu see Saddami ajal oli ning äh, miljonid dollarid voolavad sinna riiki ning kaovad lihtsalt. mulle räägiti, et päevas on neli tundi elektrit äh, ja kanalisatsiooni ja veeprobleemid lahenevad poole aastaga, öeldi mulle, need probleemid on endiselt alles meie, härra esimees, peame tõsiselt üle vaatama meie tulevased abipaketid Iraagile. abi peab olema otseselt seotud hea valitsusega ning me peame minema isegi kaugemale, me peaksime ütlema Nuri al-Malakile ja tema valitsusele, et kui nad ei paranda oma inimõiguste olukorda, kui nad ei hakka Äh, tagama äh, elektrit, vett ja kanalisatsiooni oma inimestele, kui nad ei täida oma koalitsioonilepingut äh, ja ei anna opositsiooniparteidele ka riigiametnike kohti, mis olid neile lubatud, siis peaksime me kaaluma isegi kaugemale minekut ning sanktsioonide kehtestamist Iraagile. veel üks asi, härra esimees. kui Nuri al-Malaki äh, käis hiljuti Teheraanis ja kohtus kõrge juhi ajatolla Khomeiniga, siis Khomeini õnnitles teda kolme asja puhul. ta ütles, et ameeriklaste väljalöömine oli hea, avalik toetus Bashar al-Assadile Süürias oli ka hea ning väga hea oli ka, ka PMI mudžahediinide mahasurumine kui nende asjade eest õnnitletakse, siis see on tõesti häbiväärne. suur tänu, härra esimees. aitäh. me peame tegema kiiresti, sest me peame rääkima ka oma tulevase Ukraina esindajaga. proua Omen-Raiten. Because you have birthday today. Yeah, thanks a lot uh.... poolteist minutit siiski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 miks seda raha tegelikult ei kasutata selleks, et inimeste rasket olukorda leevendada, et parandada nende elutingimusi, nii et see oli siis minu esimene punkt. nüüd teiseks, poliitiline mõju. Te rääkisite just Türgist. Türgi on NATO liige. Te teate, et mina just tegelen Türgi-teemalise raportiga ja Türgi kohta tahaks öelda vaid üht, nimelt PKK PKK vastu tuleb võidelda. tuleb võidelda ka PKK Iraagis asuvate harude vastu. nii et mida me saame teha selleks, et Türgil, Türgile abiks olla? me ei saa ju Türgile lihtsalt öelda, et lõpetage kogu see tegevus, peatage kõik, sellepärast et PKK ja terroristid äh, tegutsevad ka Türgis. nii et äh, milline siis see võimalik lahendus oleks? suur tänu. proua Tain, üks minut. seda ei ole ka eriti palju. vabandust, aga sünnipäeva mul täna kahjuks ei ole suur tänu väga põhjaliku sissejuhatuse eest, eriti mis puudutab Süüriat. kevadel käisin ma Iraagis. ja nõustun sellega, et probleeme on seal tõesti, elektrit napib, tegemist on sotsiaalse katastroofiga. kaks küsimust kõigepealt Kampasa laager äh, on endiselt halvas olukorras. Äh, Ashra, Ashrafi laager siis on, on endiselt äh, halvas olukorras. samas äh, ei ole ümbritsevad riigid ka väga Äh, hästi olnud nõus omaenda kodanikke vastu võtma. räägiti ka nendest äh, numbritest seal, kas teil on ka mingit statistikat selle kohta? kas te kavatsete ka oma inimesed tagasi võtta, ma kuulsin, et Inter-, Interpol otsib taga näiteks üheksakümmend kaheksat inimest seal laagris. kas te ka sellest midagi teate? samas tundub, et äh, Euroopa Liit ja USA peaks ennem heaks kiitma nende inimeste ümberasustamine sealt laagris, laagrist ning kas on tagatud ka kontrollreidid, et uurimaks, et seal kõik toimib korrektselt ning kas need inimesed ise on tegelikult valmis Euroopa Liitu või Iraani tagasi minema? ka seda ei ole ju kontrollitud. Thank you, I will try to be brief. Well suur tänu, üritan teha lühidalt kõigepealt suur tänu äh, ka Roheliste nimel selle väga hea avalduse eest, väga põhjaliku selgituse eest, mis tegelikult on kaalul mitte ainult Iraagis, vaid terves piirkonnas. ma nautima vast ei ole õige sõna, aga ma hindan väga seda ähm, ettekannet ja selgitusi selle piirkonna kohta. üks kommentaar ja üks küsimus, kõigepealt küsimus. Saudi Araabia roll selles piirkonnas. kas sa näed, et see on osa probleemist või osa lahendusest? sest äh, paljudest riikidest seal piirkonnas on kuulda, et Saudi Araabia rahastab üsna suurel määral islamiste sealsetes riikides, seega ta ei ole osa lahendusest. samas on kuulda ka natukene kriitikat, et Euroopa Liit ei suhtu väga tõsiselt nendesse aspektidesse Saudi Araabia tegutsemises ja ei kritiseeri piisavalt. ning kommentaar nüüd. suur tänu sinu kommentaaride ja info äh, eest Ashrafi laagri asjus mis puudutab ka seda, et Euroopa Liidu riigid peaksid oma kodanikud ka tagasi võtma sageli siin kojas räägitakse Ashrafi laagrist kui Iraagi peamisest probleemist ning öeldakse, et inimesed on seal väga halvas olukorras. seega suur tänu selle info eest ka, mis puudutab elektrit ja nii edasi. loodetavasti aitab ka see meie koja inimesi äh, selles, et me näeme, et see laager tõesti ei ole tegelikult kõige tähtsam probleem Iraagis. suur tänu! Oh, okay, I will try. <laughs> um, uh, Camp Ashraf. Uh, definitely Camp Horia is not better than Camp Ashraf. uus laager ei ole parem kui Ashrafi laager. aga tehnilistest aspektidest öö, äh, lähtudes on see laager parem kui see, kus mina, on see laager, kus, kus mina elan, parem Neil ei ole basseini, ujumisbasseini, meil on. seda rahastab ju Euroop-, Euroopa Liidu maksumaksjad kuuskümmend neli inimest, ÜRO töötajad äh, intervjueerivad igapäevaselt seal inimesi. iga inimene seal väärib põgeniku staatust. tavaliselt võtab üks intervjuu aega üks kuni kaks päeva need inimesed on tegelikult oma CV-d ise välja mõelnud ning sageli kulub, kulub kaks päeva selleks, et uurida, mis nende, selle inimese õige nimi on, õige amet ning milline see, see tema CV tegelikult on. tegemist on sektiga. me maksame ÜRO äh, vaatlejatele selleks, et nad oleks kogu aeg kohal ning minuni jõuavad need vaatlusraportid äh, kohe, teiegi saate neid äh, lugeda. Saksa esindaja Martin Kobler teeb fantastilist tööd, aga teda süüdistatakse, et on nats ja fašist, isegi sellistes lehtedes nagu New York Times või Washington Post. see on röögatu olukord, et Euroopa Liidu esindajat nimetatakse fašistiks või natsiks. mis puudutab seda inimeste hulka seal, siis näiteks Saksamaal on üle kümne inimesi, Saksamaa puhul on üle kümne inimese, keda peaks intervjueerima ähm, elamisloa äh, suhtes, ka seal on ka Itaalia ja Hispaania inimesi, kes peaks tagasi minema ja muudest, muudest riikidest ka. ja just seda peaksime me selle laagri puhul ette võtma. nüüd Saudi Araabia rahastamine, islamistide rahastamine ja nad toetavad arabismi äh, moraalselt, vaimselt, rahaliselt, mis puudutab Süüriat, siis ma võin kindlalt öelda, et praegusel hetkel on Türgi-poolne äh, mõju, äh, Türgi islami mõju ja rahastamine suurem kui Saudi-Araabia poolne ning sama, samamoodi rahastab suuresti ka Iraan. see, mida sa ütlesid praegu, puudutab rohkem Egiptust, aga ka Pakistani. me peame väga, väga tähelepanelikult uurima, mida Saudi Araabia täpselt Pakistanis rahastab. aga välisteenistus on nend-, nendest asjadest teadlik. rahaküsimused. Euroopa Liit on maksnud Iraagile üle miljardi euro selle rahaga rahastati Euro-, ÜRO operatsioone koha peal ja seda üle kuuekümne protsendi ulatuses. järgmises finantsperspektiivis palun tagage, et see raha, mis läheb ÜRO-le, seda ÜRO ka tunnustaks. praegusel hetkel üle kolmekümne protsendi erinevatest ÜRO operatsioonidest, seal UNICEF-id ja erinevad organisatsioonid on rahastatud Euroopa Liidu poolt. Euroopa Liitu aga näha ei ole. kolme projekti jaoks eraldati sada kaheksakümmend neli miljonit eurot. mul on seal paar lepingulist inimest, kes seiravad selle raha kasutamist. mina ei saa turvapõhjustel ka lahkuda Bagdaadist, kuidas ma saan kontrollida seda äh, nende, selle raha liikumist, mida me oleme Iraaki saatnud. Iraagil raha ei ole vaja. Iraagil on igal aastal viiskümmend miljardit dollarit eelarve ülejääki. aga nad ei tea, kuidas seda raha kulutada. Nad ei tea, kuidas lepinguid kirjutada. Nad ei tea, kuidas lepingutest kinni pidada, nad ei ole kunagi hangetest midagi kuulnud. Neil ei ole raha vaja. Neil on vaja meie tehnilisi eksperte kes nende õigusasutustes, Kaitseministeeriumis, naftaministeeriumis ja mujal istuvad, kes kirjutaksid eh, ka selliseid lepinguid, millest siis lääne ettevõtted ka kinni võiksid pidada. Neil ei ole institutsionaalset suutlikkust, neil ei ole kogemusi, see riik oli dikta-, diktatuuri ajal kolmkümmend viis aastat, meil on vaja, neil on vaja meie ekspertteadmisi, mitte raha lõpetuseks õigusriik, korruptsioon, kadunud inimesed, vanglad ja nii edasi. Iraak on endiselt number üks riik terrorismi nimekirjas ning terrorismi vastu peame võitlema kõikide vahenditega. me sõlmisime koostöölepingu nendega ja ma palun teid, palun aidake see partnerlus- ja koostööleping ratifitseerida. esimene punkt seal äh, lepingus on äh, koostöö terrorismivastases võitluses. nelikümmend kuus eurooplast töötavad õigusriigi taastamise nimel, kes, nad töötavad Iraagi vanglates, mitte, mitte ameeriklased, vaid eurooplased töötavad Iraagi vanglas, vanglates, näiteks ka Rusafa vanglas, mis on tegelikult Al-Qaeda vangla ja õpetavad seal kohalikke, kuidas tegutseda. kahjuks lõpeb kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpus e Euroopa Liidu Just Lex missioon, see on absurd. siin on kulutatud väga suuri rahasummasid, e, oleme suutnud üles ehitada e, oma süsteemi, aga nüüd tuleme me sealt ära. iraaklastel ei ole aimugi sellest, mida tähendab õigusriik ja ameeriklased ei ole absoluutselt midagi selleks teinud. seega palun toetage Euroopa Liidu Just Lexi e, ning palun toetage partnerlus- ja koostöölepingu ratifitseerimist, suur tänu! suur tänu, proua suursaadik! soovin teile palju edu selles töös ja palun järgmine kord, kui olete jälle Euroopas, tulge meie juurde ka. nüüd jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde. me oleme juba veerand tundi ajast maha jäänud